on selle mandaat leidnud kinnitamist. vastavad komisjonid on teinud ettepanekud muud, teha muudatuse vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõige neli. kui üks fraktsioon kahekümne nelja tunni jooksul või nelikümmend inimest ei ole selle vastu, siis jõustuvad